president. lugupeetud president. So einen schönen guten Abend. tere õhtust kõigile. avan uuesti selle täiskogu istungjärgu, anname teada eelmise hääletusvooru tulemused ja läheme edasi uue hääletusvooru juurde. ja teise hääletusvooru tulemused on järgmised. mitmeaastase MFF-i muudatused, see on heaks kiidetud nelisada seitsekümmend üheksa võtsid osa, nelisada kuuskümmend neli hääletasid poolt hääletuses, vastu üksteist ja erapooletuks jäid neli kolleegi, nii et vastu võetud. siis teine teises hääletusvoorus veel meie ühised et eh, meetmed Covid üheksateistkümne vastu võitlemiseks, tulemused olid järgmised eh, ja Silva Pereira muudatusettepanek eh, oli muudatusettepanek number üheksateist, siin ekraanil olid näha tulemused, neid ma ette lugema ei hakka, ütleb härra asepresident. Need tulemused avalikustatakse kõik ka parlamendi kodulehel, nii et neid on sealt võimalik ka näha, nii et äh, Eh, tagasi lükatud on eh, muudatusettepanek number üheksateist. nüüd järgmine muudatusettepanek, number kuuskümmend kaks, tagasi lükatud. siis näeme seal lõige kaheksateist või punkt kaheksateist, lõige üks, eh, heaks kiidetud. teine osa, vastu võetud samuti, kolmas osa samuti vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm nüüd. tagasi lükatud. kuuskümmend neli. tagasi lükatud, kuuskümmend viis samuti tagasi lükatud, siis muudatusettepanek kuuskümmend kuus tagasi lükatud, kolmkümmend kolm tagasi lükatud, kolmkümmend neli kolmkümmend neli tagasi lükatud, muudatusettepanek number kolmkümmend viis äh, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, siis nelikümmend viis tagasi lükatud, nelikümmend kuus tagasi lükatud. järgmine samuti, siis järgmine osa, esimene osa kahekümnendast lõikest. teine ja kolmas, kõik vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa tagasi lükatud, kahe, kolmkümmend kaheksa tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa samuti tagasi lükatud, siis number nelikümmend tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üks tagasi lükatud, muudatusettepanek number kümme tagasi lükatud. siis esialgses tekstis punkt kakskümmend kolm on heaks kiidetud. nii palju nendest tulemustest. nüüd aga kolmas hääletuste voor kooskõlastatud tegevus võitluses Covid-19 pandeemia vastu ja selle tagajärgede vastu. Läheme nüüd neljanda hääletusvooru juurde. vaatame seal taaskord EL-i kooskõlastatud tegevust võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. samamoodi toimub hääletus nagu eelmiste voorudegi puhul praegusest kuni kellani kakskümmend üks kolmkümmend on hääletus nüüd avatud ja teil on aega kuni kella poole kümneni selleks, et oma hääled või oma hääletus äh, läbi viia. ja need tulemused tulevad hiljem ja kui küsimusi ei ole, siis peatan selle istungjärgu